Good morning, ladies and gentlemen. May I ask you to take... daamid ja härrad, tere hommikust, olge head, võtke istet. alustame meie regikomisjoni koosolekuga. täna on meil väga oluline päevakord, oleme juba kümme minutit ajakavast maas, nii et olge head, alustame alustame kõigepealt päevakorra kinnitamisega. kas saame päevakorra projekti niimoodi kinnitada, nagu ta on, kas on siin keegi vastu vaidlemas härra Van Nistelrooy? ei, mul ei ole midagi selle vastu, aga kummaline on see, et Kada-, Kadanen tuleb pärast hääletamist meie juurde. aga noh, jah. esinaine ütleb aitäh, võtan selle arvesse kui kommentaari sellepärast et me kutsusime tegelikult äh, härra Kadaneni siia veebruari koosolekule, aga ta ei saanud tulla meie juurde. niisiis tuleb ta täna äh, selle kohtumisele, kahjuks aga on hääletamine enne seda, kui saame temaga arvamusi vahetada ning ka Euroopa Investeerimispanga asepresidendiga. aga ma arvan, et selline arvamuste vahetus saab igal juhul olema väga huvitav ja kasulik isegi pärast seda, kui oleme hääletanud juba. kas on veel kommentaare või vastuväiteid? ei ole, ei näe vähemalt. niisiis arvestan ma sellega, et päevakorra projekt on kinnitatud. teiseks, koosoleku protokolli kinnitamine kahekümne kuuendast veebruarist kaks tuhat viisteist. Teil on kõik protokollid olemas mappide vahel teen ettepaneku, et nagu tavaliselt, kui ei ole mingisuguseid vastuväiteid, siis kiidame protokolli heaks. kas olete nõus? hästi. kolmas punkt päevakorras on juhataja teadaanded. ainult kolm teadaannet, kaks väga tehnilist teadaannet ja kolmas lihtsalt informatiivne teile teadmiseks esiteks tahaksin teile meelde tuletada, et me ootame, et hääletamine hakkab kella kümnest, olge head, veenduge, et teil on hääletamiskaardid kaasas, sellepärast et kindlasti on vaja mõned hääletused ka elektrooniliselt üle kontrollida. et meeldetuletuseks siis hääletuskaartide kohta. teiseks neljapäeva pärastlõuna äh, kohtumised regionaalkomisjoni koosolekud kahjuks. käesoleval aastal on meil äh, meie komisjonis väga palju neljapäevaseid pärastlõunaseid koosolekuid. ma pean olema aus ja ütlen, et kui ma tegin äh, regionaalkomisjoni koosolekute ajakava ettepaneku aastaks, siis ma ootasin, et te reageeriksite kuidagi, aga mitte keegi ei andnud märku. nii et neljapäeviti on siis koosolekud. pärast äh, tänast on veel kolm septembris, oktoobris ja novembris. igal juhul need on meie komisjoni koosolekud, me ei saa vabaks jätta neljapäeva pärastlõunat, me peame lõpetama komisjoni tegevused. ja seetõttu palun teilt korraldada omad reisiplaanid äh, meie komisjoni tegemistega kooskõlas ja omalt poolt äh, luban, et me püüame õiglaselt äh, päevakorda korraldada nende koosolekute jaoks, nii et erinevate fraktsioonide raportid on tavapäraselt pärastlõuna osas, sest ma tean, et Äh, tavaliselt on meie koosolekute keerulisem osa just pärastlõunati. oleme juba korra seda proovinud, see muidugi väga edukas ei olnud, äh, päevakorda viimasel hetkel ümber tõsta, aga neljapäeva mm, koosoleku päevakorra teeme me selliselt, et äh, fraktsioonid oleksid esindatud nii hommikupoole kui ka pärastlõunal ja siit edasi, järgmisel aastal sekretäriaat äh, keskseid äh, teenistusi survestab, et äh, regikomisjon saaks paremad koosolekuajad, sellepärast et neljapäeviti tegelikult tavapäraselt komisjonidel väga palju koosolekuid ei ole. püüame teha kõik, mis võimalik. Progrel, suur tänu! ma arvasin, et seda Äh, muudeti alles hiljem, mulle isegi ei, ma ei saanud aru, et see neljapäeviti tõesti nii tihti on, järgmisel korral, kui te seda teate, siis palun viidake sellele. loomulikult oleksime me juba protesti avaldanud, kui me oleks seda teadnud, sest ma pean ütlema väga selgelt, et loomulikult on parlamendi ja komisjoni töö väga äh, tähtis, aga ka meie valijate juures äh, töö tegemine väga tähtis ja meil on tegelikult oma valijate jaoks ainult reeded ja laupäevad praegu ja neljapäeva õhtul, kui me pärast äh, üheksateist tahame kusagile lennata, no see ei tööta väga hästi, reisida saab siis ainult nii hilja, kui me oleme siin Belgias, elame võib-olla ka Hollandis või või Prantsusmaal, aga näiteks Saksamaale või kusagile kaugemale Hispaaniasse ja nii edasi reisimine ei toimi enam ja seetõttu ma tahan öelda, et alati ei ole võimalik, et iga raportöör on, on kohal, äh, sellepärast et äh, asendusliikmed võivad äh, fraktsiooni äh, esindajate asemel sõna saada siin. ja kui me räägime sellisel väga raskel ajal ja päeval neid teemasid, siis ma palun, et asendajad vähemalt võetakse arvesse ja saaksid meie eest rääkida, kui võimalik. aitäh. esinaine jah, ma saan aru sellest äh, märkusest, äh, tõesti, meil on äh, juba eelnevatest koosolekutest sellised kogemused olemas, nii et olukord, mis puudutab siis neljapäeva pärastlõunaseid koosolekuid, on ehk kõigi jaoks võimalus olla paindlikum. et me võtame raportööride aseained ka arvesse. suur tänu, olen aru saanud teist kuulasin ära. ma saan aru, et on väga raske ka Bulgaariasse tagasi lennata siit neljapäeva õhtul. nii et ma pean reede hommikul äh, lendama ja ma kaotan terve reedese päeva, aga see on äh, olukord paraku koos meie komisjoni koosolekutega, nii et äh, me peame kuidagi siis leppima selle olukorraga ja oma ajakavaga vastavalt planeerima ning reisi vastavalt korraldama ja püüame leida omale asendusliikmeid mõningate koosolekute jaoks ja peame olema paindlikumad selleks, et tagada, et me ikkagi omad kohustused siin meie komisjoni ees täidame. järgmisel aastal püüame parimat. ja kolmas teadaanne äh, esinaiselt täna on see, et eelmisel nädalal juhatasin ma äh, regionaalkomisjoni äh, delegatsiooni visiiti Hollandisse, esimene delegatsioon oli see eh, käesoleva mandaadi ajal. Eh, teised delegatsiooni liikmed olid eh, proua Vifrida, härra Omažee, härra Novakov, proua Rodriguez ja proua Biragi. meid saatsid härra Van Nistelrooy äh,, ning ma tahaksin tänada just teda eriti panuse eest, mida tema ja tema büroo on teinud meie programmile ning korraldas erinevaid kohtumisi, kogu meie visiiti tegelikult koordineeris ja tõepoolest muljetavaldav oli see, äh, millised äh, kohtumised aset leidsid Hollandis, meid võeti väga soojalt vastu ning väga kasulikud ja huvitavad kohtumised leidsid aset ja ma olen kindel, et see on üks headest näidetest, kuidas regionaalpoliitika, kuidas Regionaalarengu Fondi mõju on olnud nii tugev äh, töökohtadele, see toob äh, arenguvõimalusi, loob kohaliku majanduse jaoks, hoogustab VKE-de äh, arengut ja nii edasi. väga oluline osa meie missioonist oli see, et me olime tegelikult väga heas partnerluses kohalike omavalitsustega, valitsuse liikmetega, eh, erasektori ja ka eh, ülikoolide ja uurimisinstituutidega. see tõepoolest eh, tagab kõikide projektide jaoks väga head alused. ja suur tänu siis veel kord härra Van Nistelrooy teile. suur tänu kõikidele kolleegidele, kes osalesid ka delegatsiooni koosolekul. Ehm, meil on võimalus veel laiendada oma tänusõnu kõikidele, kes meid vastu võtsid, kõikidele ettevõtetele ja kõikidele organisatsioonidele, kelle esindajatega kohtusime oma visiidi raames Hollandis. nii et meie esimene visiit oli väga edukas, arutame eh, käesoleva aasta missioone edaspidi suur tänu, läheme edasi järgmise päevakorrapunkti juurde. see on arvamuste vahetus ning see puudutab äh, ühtekuuluvuspoliitika ja strateegia Euroopa kaks tuhat kakskümmend läbivaatamise raportit. härra Ruuas äh, on äh, raporti projekti ette valmistanud, variraportorid on samuti ning meil on ka Euroopa Komisjoni esindajad olemas härra Marcel Haak ja proua Dana Tembas, kes on peasekretäriaadist ja John Walsh eh, regio eh, peadirektoraadist, kas nii on? on vist küll. niisiis, alustame kohe arvamuste vahetusega ja härra Ruas saab kohe sõna. suur tänu, eh, proua esinaine, head kolleegid, lubage mul teha sissejuhatavad kommentaarid. kõneleja räägib mikrofonist mööda. olen Portugalis olnud linnavalitsuses tööl kakskümmend neli äh, aastat, olin linnapea ning olen olnud ka linnapeade nõukogus äh, pikka aega esindatud äh, Äh, aga samas äh, ma tunnen, milline vastutuse koorem las-, lasub minu peal kui Euroopa Parlamendi liige ja mul on väga hea meel olla raportööriks sellel teemal, seda ajal, kui me vaatame Euroopa Liit kaks tuhat kakskümmend strateegiat läbi. Äh, seetõttu tahaksin ma selleks esimeseks arvamuste vahetuseks öelda kõigepealt, et tegemist on algatusraportiga ja ma olen alati avatud sellele, järgmisel, järgmistel nädalatel, et äh, rääkida teiega läbi, minu büroo on, uksed on teile valla, saame kahepoolsetel kohtumistel või läbi formaalsete ja mitteametlike kohtumiste neid asju arutada. ja ma tahaksin rõhutada ka seda, et minu eesmärk on äh, praegu kirjutada algatusraport äh, ühtekuuluvuspoliitikast ning Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia keskpikast läbivaatamisest ning Mm, see on väga oluline võimalus ning ma loodan, et see poliitika aitab rohkem ühtekuuluvust suurendada Euroopa Liidust. Euroopa Liit saab olema tugevam, võrdsem ja õiglasem kõigi jaoks. olles seda nüüd öelnud, tahaksin rääkida veidikene eh, selle raporti tausta kohta. nagu te teate, siis nõukogu ja komisjon on juba avaldanud eh, osa tööst eh, oma veebilehtedel sel teemal ning Euroopa Liit kaks tuhat kakskümmend strateegia läbivaatamisega on juba alustatud ning äh, selle aasta esimesel poolel äh, tehakse seda. Äh, Euroopa regioonide komitee ning majandus- ja sotsiaalkomitee oma töörühmadega on juba läbi viinud omad uuringud, analüüsid ja valmistavad ette omad arvamused viiendal märtsil eelmisel aastal avas komisjon, Euroopa Komisjon avaliku konsultatsiooniringi ning käesoleval kuul avaldati ka selle mm, sisuline teatis, teatises on kirjas, et tehakse ettepanek Euroopa Liit kaks tuhat kakskümmend läbivaatamiseks ning aasta lõpus esitatakse see koos kahe tuhande viieteistkümnenda aasta komisjoni tööprogrammiga. komisjoni asepresident Kadanen on väga selgelt öelnud äh, seda veebruaris, et äh, kui see aset ei leia äh, käesoleva poolaasta jooksul, siis võib see juhtuda sellepärast, et on vaja aega rohkem analüüsiks ja võib-olla teised prioriteedid on. aga nüüd on aeg käes selleks, et Euroopa Parlament läbi Regionaalarengu Komisjoni alustaks arutelusid sel teemal sest ühtekuuluvuspoliitika on tähtis. nii et see kõik on kontekstiks meie raportile. Äh, proua esinaine, tahaksin siin esitada äh, mitmeid võtmeküsimusi debatiks äh, ja olge head, võtke sõna ja tehke igasuguseid ettepanekuid, esitage küsimusi. esiteks, ma arvan, et oluline on rõhutada seda, kuivõrd olulist rolli mängib ühtekuuluvuspoliitika selleks, et Euroopa Liidu kaks tuhat kakskümmend strateegia eesmärke saat-, saavutada ja seda kohe algusest peale teiseks tahaksin öelda, et Euroopa Liidu strateegiliste investeeringute fond EFSI, mis on äh, Junckeri plaani osa, on täiesti täiendav ja see lisandub ühtekuuluvuspoliitika vahenditega ning, vahenditele ning tõukefondi vahenditele. edasi, tahan öelda, et Euroopa Liit kaks tuhat kakskümmend äh, strateegia tuleb äh, mitmetasandise valitsemise läbi ellu viia ning seda tuleb partnerluspõhimõttel järgida Äh, meil on vaja siia erinevaid äh, lähenemisi ja seda me peame igal juhul äh, rõhutama, et meil on vaja ülalt alla ja ka rohujuure tasandiselt üles lähenemist. nii et meil on vaja jah, mitmetasandilist valitsemist, nagu juba öeldud. ja seda igas liikmesriigis. selleks, et vähendada kohalike omavalitsuste äh, koormust äh, püramiidi tipus, siin on minu arust äh, ka oluline see, et me toetame äh, haldusmenetluste lihtsustamist, samad, samuti me peame rõhutama meie eesmärki number üksteist, halduskoormuse ja suutlikkuse haldussuutlikkuse tõstmist kohalikul tasandil. samuti on kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegiale vaja territoriaalset eesmärgipüstitust, meil on territoriaalsel tasandil eesmärgid, eh, rätseplahendused igale regioonile, kus eh, iga regiooni vajakajäämisi ning eh, väärtust võetakse arvesse. ja samuti on vaja ka rakendamisel paindlikkust sellisel juhul, näiteks kvalitatiivset hinnangute läbiviimist igas regioonis, sellepärast et igas regioonis on erinevad kogemused, nende tingimused on erinevad ning loomulikult on neil omad äh, Eh, head ja vead. nii et eh, see meede lisaks eh, mitmetasandilisusele peaks aitama parandada seda tunnet, et kohalikel omavalitsustel on ka roll mängida Euroopa Liit kaks tuhat kakskümmend strateegias. kaasates neid valdkonda, mis neid väga otseselt puudutab, on kindlasti väga hea panus selleks, et Euroopa Liit kaks tuhat kakskümmend strateegia eesmärgid ka reaalselt ellu viidaks. kui me vaatame ajakava peale ning tänaste tõukefondide kasutuse venimisele, siis ma arvan, et tõukefondide roll Euroopa Liidu pikaajalises strateegias on väga oluline tuleviku jaoks Äh, käesoleva äh, rahastamisperioodi lõpus peame me juba rääkima äh, sellest, mis rahastamisperioodil kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend järgselt saab. ning me peame ka erinevate haldustasandite tööd reaalsemalt vaatama. pärast kahe tuhande kahekümnendat aastat on meil uus koosseis nii komisjonil kui parlamendil, meil ei ole vaja mitte ainult Euroopa Liit kaks tuhat kakskümmend strateegiat siis hinnata, vaid äh, selleks ajaks peab olema juba valmis uus strateegia ja uus mitmeaastane finantsraamistik samuti pärast äh, aastat kaks tuhat üheksateist. tuletan teile meelde kõigepealt äh, siis äh, seda, et seitsmeteistkümnendal juunil on meil teine arvamuste vahetus selle raporti teemal ning esimesel juulil on tähtaeg muudatusettepanekute tegemiseks ja seitseteist september, vähemalt meie plaani järgi praegu hääletame me siin komisjonis. olles seda öeldud, ootan nüüd teie kommentaare, suur tänu. Thank you very much, now I will give the suur tänu ja annan sõna nüüd variraportööridele. proua Krell, palun, teil on sõna. suur tänu, proua esinaine suur tänu raportöörile, suur tänu selle võimaluse eest eh, juba esimesel variraportööride kohtumisel eh, esimesi arutelusid pidada. Eh, mul on mõningad märkused, minu arust on selle raporti alg, algus väga paljulubav, minu arust on väga oluline siin just regionaaltasandil neid küsimusi ka käsitleda, ma toetan seda, et Euroopa Liit kaks tuhat kakskümmend strateegia äh, eesmärgid peavad olema ühtekuuluvuspoliitikaga tihedalt koos, sellepärast et ühtekuuluvuspoliitika on tegelikult see meede, mis võimaldab Euroopa Liit kaks tuhat kakskümmend strateegiat üldse ellu viia. kui liikmesriigid ja regioonid äh, seisavad selle eesmärgi taga, siis loomulikult on vaja ka vastavalt äh, poliitilistel tasanditel tööd teha. nii ongi ju see, kogu see strateegia korraldatud ma toetan äh, ka väga selgelt neid aspekte, Äh, mida äh, raportöör juba puudutas, nimelt partnerluspõhimõte. Äh, parlament on olnud väga tugevalt seotud tihendatud partnerluse või tugevdatud partnerluse põhimõttega, aga ma tean juba teatud regioonides ei ole see päris praktikas rakendatud, nii nagu me seda algselt plaanisime nii et äh, võib-olla ei ole ka hiljem nüüd enam mõistlik siin öelda, et ei, vaatame ikkagi korra selle menetluse üle, peatame selle ning partnerluspõhimõtet tuleb rakendada teisiti. aga ma arvan, et me peame väga selgelt ütlema ka seda, et me ei ole sellega lihtsalt niisama nõus, et me äh, tuleviku ühtekuuluvuspoliitikat raamistame nii, et järgmisel rahastusperioodil see ka õnnestub Äh, loomulikult regionaalse, regioonide roll on väga oluline, aga ma tahaksin paluda äh, ka raportööri, et te leiaksite hea sõnastuse siin. me peame hoolikamalt vaatama seda, et me Euroopa eesmärgid, liikmesriikide eesmärgid eh, ja sinna lisanduvad veel kohaliku tasandi eesmärgid, eh, mida kõike tuleb kontrollida, analüüsida, see viib sellise bürokraatliku koormuseni, mida meil vaja ei ole. meie eesmärk on vähendada siiski bürokraatiat eh, ja see eesmärkide erinevate tasandite üksteise peale lappimine siin võiks tähendada seda, et äh, halduskoormus tegelikult äh, kasvab äh, kohalikele omavalitsustele ja see ei ole kindlasti asi, mida raportöör nüüd tahaks. mul on väga hea meel, et raportöör juba rääkis ka siin ajakavast ja sellest, et me peaksime ka järgmise rahastusperioodi peale juba mõtlema. aga ma tahaksin siiski kahte asja lisada siia eelmise mandaadi jooksul, äh, kahe tuhande kümnendal aastal alustasime me juba äh, viiendat ühtekuuluvusraportit koostama. Äh, komisjoni ettepanekutest lähtusime siin ning kahe tuhande neljateistkümnenda aasta detsembris siiski kõneleja parandab ennast kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal tahtsime ette valmistada direktiivi, see pidi see siis ka vastu võetama, aga käesoleval hetkel võib öelda, et äh, meie kojas see ei õnnestunud, äh, triloogia peeti saja kanti, äh, aga neid protsesse on võimalik kiirendada ainult siis, kui nõukogu töötab meiega koos tõhusamalt, praegu on see koostöö ummikusse jooksnud, me ei saa keskpika perspektiivi läbivaatust äh, korraldada kaks tuhat seitseteist ja siis hakata mõtlema selle peale, millised on meie rahastamise keskpikad eesmärgid. meil on siin paindlikkusest vajaka, aga mida me võiksime teha, ma tean, et äh, oma kogemusest juba, et me võiksime praegu alustada juba arutelu erinevate äh, indikaatorite osas, äh, nii nagu eelmisel korral juba oli, Need äh, eelmine kord venitasid meie ajakava väga pikaks, kui me praegu saame juba nende äh, näitajate üle arutelud pidada, siis äh, jääb meil ajapuhver, mida me saame kasutada teisteks läbirääkimisteks. ja me peame vaatama, milliseid näitajaid või indikaatoreid meil on tõepoolest vaja järgnevaks ühtekuuluvuspoliitika perioodiks ja nii, et hea ühtekuuluvuspoliitika saaks toimima ka pärast kaks tuhat kakskümmend aastat, aitäh! suur tänu ja nüüd annan sõna proua Tomašitšile. tundub, et teda ei ole saalis. sel juhul härra Van Mirtenburg. suur tänu. nagu juba öeldi, ühtekuuluvuspoliitika on äärmiselt oluline instrument Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia eesmärkide saavutamisel see on üks põhiinstrumente selles strateegias. innovatsiooniliidus on ta nii-öelda strateegia Euroopa kaks tuhat kakskümmend lipulaevaks ja ühtekuuluvuspoliitika on siinkohal äärmiselt oluline, eriti hariduse ja teaduse ja arenduse valdkonnas arutelus äh, Euroopa Komisjoniga strateegia aastat kakskümmend raames, meil on juba mõningaid näiteid tuua varasema strateegiast, kaks protsenti SKT-st äh, kulutatakse teadus-arenduse peale, aga me peaksime seda tõstma kolme protsendini teadus ja arendus on just nimelt need valdkonnad, mis saavad kaasa aidata ka majanduskasvu edendamisele ja töökohtade loomisele. teiseks, samuti väga oluline tööhõive ja hariduse seisukohast, kuidas me saame kasutada Euroopa Sotsiaalfondi ja teisi rahastuid selleks, et arendada just nimelt tööhõivet, kuidas me saame tugevdada väikese ja keskmise suurusega ettevõtteid, kuidas me saame tõhustada ja parandada energiatõhusust? läbi kõikide nende meetmete ja valdkondade saame ka saavutada strateegia Euroopa kaks tuhat kakskümmend eesmärke. minu silmis oleme juba saavutanud edusamme, algus on olnud hea ühtekuuluvuspoliitika raames, aga me teame, et suurem osa programme on heaks kiidetud, nüüd tuleb hakata neid lihtsalt ellu viima ja tuleb tagada, et kõik ühtekuuluvuspoliitika rahalised vahendid tõepoolest kasutatakse tõhusalt, nii et äh, olukord nendes valdkondades paraneks. et me tõesti saavutaksime seda, mida me tahame saavutada strateegia Euroopa kaks tuhat kakskümmend raames ja ma loodan, et see kajastub ka raportis. suur tänu, järgmine variraportöör on Dmitrios Papademoulis, aga tundub, et teda ei ole samuti saalis. ei soovi sõna, selge härra Roppe, kas te soovite sõna? palun, sõna on teil. Narus, aš, aš irgi kaip ir jis daugiau kaip 20 metų dirbau savivaldybės vadovų ir asociacijos prezidentu buvau, todėl. 20 aastat juba olen töötanud kohalikus omavalitsuses, olin Leedus ka linnapeade liidu Äh, liige, nii et mul on selles valdkonnas äh, päris palju kogemust. mul on ka teadmisi ja oskusi seoses ühtekuuluvuspoliitika rakendamisega liikmesriikidega, riik, liikmesriikides ja tean, millised probleemid võivad esile kerkida. Äh, osalen kõikidel variraportööride koosolekutel ja loodan tõesti, et strateegia Euroopa kaks tuhat kakskümmend eesmärgid, et neid ei lahjendata et need jäävad ikkagi sellisele kujule. praegusel hetkel on liikmesriikide vahel väga suured erinevused ja peaksime analüüsima põhjalikult, äh, kus olukord on parem, kus viletsam. eile rääkisime Euroopa transpordist, Saksamaa on liikunud äh, Saksamaa on äh, võtnud, kehtestanud alampalga esimest korda, nii et suured muutused on toimunud, on erinevad probleemid ja on väga suured erinevused liikmesriikide vahel, nii et parem oleks, kui olukord oleks ühtlasem Euroopa Liidus. Euroopa Liidu strateegiliste investeeringute fond peaks olema detsentraliseeritud et tõepoolest ühtekuuluvuspoliitikat saaks edukalt rakendada. raportöör ütles muuhulgas, et juhtimine peaks olema mitmel tasandil ja seda tuleb ka niimoodi rakendada tõepoolest mitmel tasandil. minu kodumaal Leedus, Leedu on väike riik ja Leedut peeti üheks regiooniks, ehk siis see keskvalitsus on ühtaegu ka piirkondlik valitsus ehk et haldab tervet piirkonda, mis on tegelikult riik. aga selleks, et tõesti saavutada need konkreetsed eesmärgid, peavad kõik liikmesriigid rakendama ka piirkondlikku poliitikat me ei peaks takerduma liialt äh, bürokraatiasse ja tolmu keerutama, me peaksime tõesti kõiki neid asju rakendama konkreetselt ka kohalikel tasanditel ja piirkondlikel tasanditel. regioonide komitee, regionaalsed äh, valitsused äh, ametid ja ameti esindajad peaksid olema rohkem kaasatud, kohalikud omavalitsused peaksid olema rohkem kaasatud, neil peaks olema rohkem õigusi. niimoodi võidaksid sellest olukorrast kõik ja paraneks ka piirkondade olukord. nii et kõik poliitilised osapooled tahavad ju tulemusi saavutada. ja kui tänu sellele strateegiale äh, Äh, eesmärgid saavutatakse, suudame meelitada rohkem ka erasektori investeeringuid ja see kõik parandab olukorda. kohalikud omavalitsused peavad keskenduma konkreetsetele valdkondadele, kesktasandi valitsused ei tohiks ühtekuuluvuspoliitika ressursse Äh, kuhugi kõrvale investeerida ja kesktasandi projektidesse. nagu juhtus aastal kaks tuhat seitse kuni kaks tuhat kolmteist Leedus üksteist protsenti rahalistest vahenditest kuulutati piirkondliku regionaalarengu poliitikasse, ülejäänu jäi kõik kesktasandile, kesktasandi valitsusse, nii et kesktasandi valitsus otsustas, mida tuleb teha ja millisesse piirkonda Leedus investeerida, see ei ole õige minu meelest. ma arvan, et me peaksime tegema kõik selleks, et tagada, et vähemalt viiskümmend protsenti nendest rahalistest vahenditest antakse kohalikule piirkondlikule tasandile, et nemad saaksid otsustada, kuidas seda raha kasutada. sellepärast, et regioonid ja piirkonnad võivad olla väga erinevad. programmiperioodi jooksul nüüd kehtivad uued reeglid, mõnevõrra on reegleid muudetud ja seitsekümmend protsenti projektidest tuleb äh, rakendada just äh, kohalike omavalitsuste tasanditel ja see on kohalikele omavalitsustele suur koormus, aitäh! kolleegid, kes soovivad arutelus osaleda, kas on sõnavõtusoove? härra Van Nistelrooy, sõna on teile, palun ähm.... suur tänu. ma arvan, et meil on päris hea raamistik äh, alguseks, aga üks märkus siiski. praegu meil on võimalus, mis tuleb ära kasutada, komisjon teeb analüüsi aastaks äh, kaks tuhat kuusteist, me teeme oma algatuse, mis tähendab seda, et me võime keskenduda mitte ainult kogu strateegiale Euroopa kaks tuhat kakskümmend üldiselt, sellepärast et kõik sidusgrupid on öelnud, et jah, suund on väga hea, kõik on nutikam, rohelisem, inimesed saavad tööd, aga mis on oluline? oluline on see, et me peame vaatama, millised on meie oma instrumendid, meie oma vahendid, mis on olemas määrustes, kas me tõesti teeme seda, mida meilt oodatakse. kas me töötame paremini kui eelmisel perioodil? enne Lissaboni, kui oli Lissaboni strateegia, meil olid äh, ühed määrused, nüüd on Euroopa kaks tuhat kakskümmend ja hoopis teised määrused ja reeglid. see ei ole niimoodi, et me jagame raha küladesse ja kõik eh, toimib iseenesest. ei, me peame kulutama ikkagi raha selleks, et saavutada need eesmärgid, mis on paika pandud. nii et need eesmärgid peavad süsteemis olema väga selgelt näha. me peame mõtlema läbi, milline on see süsteem, kuidas me tegutseme. jah, see on keeruline siin on palju bürokraatiat, aga kõigepealt peame ikkagi arvestama, millised on need eesmärgid, mis tuleb saavutada strateegia Euroopa kaks tuhat kakskümmend raames, nii et võtkem siin aeg maha. jah, meil komisjonis siin eh, informeeriti, me peame arutelusid, aga mõnikord asjad muutuvad väga kiiresti, eh, just nimelt väljaspool ja meie oma komisjoni tööga ei jõua muutustele järgi. nii et äh, ma kutsun üles kolleege avaldama arvamust, äh, kuidas selles raamistikus töötada, nii et äh, neid eesmärke paremini saavutada. ühest küljest on positiivne see, et meil on rohkem aega, sellepärast et teised komisjonid parlamendis, majanduskomisjon ja nii edasi, meil on omaalgatusraport, meil on aega järgmise aastani. nii et äh, võtkem aeg maha, kas äh, tuleks mingeid asju ümber korraldada äkki? Thank you, thank you, Mr Van Nistelrooy. suur tänu äh, ja proua Presso, palun. suur tänu. kaks kiiret märkust ja siis loomulikult arutame seda teksti juba põhjalikumalt. ma arvan, et ettevalmistavas faasis et äh, kui meil on olemas see raport, mille komisjon esitab strateegia Euroopa kaks tuhat kakskümmend kohta, siis paluksime komisjonile esitada ka analüüs nende probleemide kohta, mis on esile kerkinud Äh, just kriisiperioodil, sellepärast et strateegia kaks tuhat kakskümmend pandi paika juba enne majanduskriisi, seetõttu me peaksime arvesse võtma ka Euroopa majandus- ja sotsiaalset kriisi, mis aset leidis aastad tagasi. seetõttu see ei ole kindlasti selline äh, rutiinne läbivaatamine, see ei ole kindlasti see, me peame vaatama ka, kuidas meie strateegiad kajastavad või ei kajasta seda vajalikku paindlikkust selleks, et kohaneda praeguse majandusliku ja sotsiaalse olukorraga Euroopas ja mujal maailmas. minul on jäänud küll praegu see mulje, et meie strateegiad on sellised äh, kõigutamatud, väga jäigad, jah, nad on kõik väga huvitavad, kõik äh, leiavad, et need on väga vajalikud, aga tegelikult need strateegiad ei kohandu tegeliku olukorraga. nii et kui me hakkame edasisi tegevusi kavandama, siis ma leian, et äh, me peaksime arvesse võtma ka seda, et äh, seda strateegiat ja neid eesmärke tuleks kohandada tegeliku olukorraga, vastasel juhul äh, kõik need programmid, mis on juba varem meil olnud, mis on välja töötatud, mis on sellised nii-öelda unelmate programmid ja unistused, mis tegelikult äh, praktikas ei rakendu, sellepärast nad ei ole piisavalt paindlikud, nad on liialt jäigad. seetõttu kutsun kolleege üles kutsu-, küsima ja paluma komisjonilt, komisjonilt, vabandust, äh, teha selline põhjalik analüüs Äh, kuidas paremini kohandada neid ilusaid strateegiaid reaalse olukorraga. suur tänu, kas on veel sõnavõtusoove? proua Tomasitš, palun. First I apologize, I am very sorry. kõigepealt äh, palun vabandust, et mind ei olnud koosoleku alguses siin, olin äh, triloogis, edasi jätkan emakeeles strateegia Euroopa kaks tuhat kakskümmend, selle eesmärk oli tegeleda pikaajaliste probleemidega Euroopa Liidus. paraku on väga paljud Euroopa Liidu liikmesriigid ikkagi nendest eesmärkidest väga kaugel. kuna investeeringud avalikku sektorisse on vähenenud kriisi tõttu, siis ei, ei ole me jõudnud lähemale kõige olulisemale eesmärgile, mis on tõsta tööhõivet, ennekõike siis just noorte tööhõivet aastast kaks tuhat kakskümmend. nii et äh, probleemid, mis olid aastal kaks tuhat kümme, need ei ole kuhugi kadunud, need on isegi süvenenud mõningates liikmesriikides, nii et äh, strateegia Euroopa kaks tuhat kakskümmend äh, peaks olema paindlikum ja ära kasutama parimaid tavasid ja parimaid praktikaid me peaksime kasutama strateegiat selleks, et ületama takistusi, mis äh, seisavad äh, ees arengul äh, nutikama, rohelisema ja jätkusuutlikuma majanduskasvu poole. siis ka programmide rakendamine piirkondlikul kohalikul tasandil, siiamaani on see suhtumine ja juhtimine olnud ülalt alla liikmesriikides liikmesriikide eesmärkide saavutamisel peaks olema rohkem kaasatust. see kõik on saavutatav, kui erinevate tasandite juhtimisstruktuuride vahel tehakse koostööd. ülevalt alla juhtimine planeerimisel ja eesmärkide paikapanemisel ei ole Äh, ainus võimalik strateegia, tuleks arvesse võtta kohalikke omapärasid ja mitte ainult äh, lähtuda sellest, milline on olukord riigi kesktasandil ja Euroopa tasandil. nii et me peaksime ikkagi leidma parema lähenemise selleks, et saavutada need eesmärgid, nutikas majanduskasv, roheline majanduskasv äh, liikmesriikides ja kaasama piirkondlikke kohalikke omavalitsusi, aitäh! härra Arimond, palun. suur tänu. võtan sõna lühidalt ja lisan omalt poolt ühe mõtte, mis on väga oluline, kui me räägime kaks tuhat kakskümmend strateegiast. see strateegia tähendab ju majanduskasvu loomist ja seeläbi töökohtade loomist. sealjuures äh, saab olema kõige olulisem see, et äh, riik ja kohalikud omavalitsused äh, saavad võimaluse investeerida, teha projekte, kulutada raha eelkõige just tulevikku suunatud projektidesse. loomulikult äh, peab kõik vastama kriteeriumitele, mis me oleme pannud äh, paika alates ähm, Euroopa poolaasta ähm, ja fiskaalpakettide vastuvõtmisest. kohalikel omavalitsustel on aga oluline probleem tulevikuprojektidesse investeerimisel kui me räägime siin tulevikku suunatud poliitikast, siis äh, peame me ka tunnistama, et teatud normid takistavad investeerimist. meie siin Regionaalarengu Komisjonis äh, peaksime sellest teemast äh, rääkima. kui me midagi ette ei võta, siis äh, avaliku sektori investeeringud ei ole võimalikud, sellepärast et neid ei saa maha kanda avalikud institutsioonid ei saa kulusid üle kanda mitmetesse järgnevatesse aastatesse, nagu ettevõtted seda teha saavad, vaid nad peavad need kohe maha kandma. ühesõnaga, meil võivad olla siin parimad äh, suunised, parim poliitika, aga kui riik või kohalikud omavalitsused ei saa sellest kasu, siis me ei jõua ka kuskile, aitäh! suur tänu ja proua Maletitš, palun! definitiivne see slažem e, kolleegama ta. E, suur tänu, ma olen nõus eelkõnelejatega, et tegemist on e, väga keerulise olukorraga, sellepärast et praegune olukord kriisi tõttu on hoopis teistsugune, nii et see strateegia Euroopa kaks tuhat kakskümmend, kuidas me need eesmärgid saavutame? me peame muutma oma lähenemist ja tööviisi väga oluline on vaadata, mis juhtus ühtekuuluvuspoliitikas, me muutsime seda lähtudes sellest, milline oli olukord perioodil kaks tuhat seitse kuni kaks tuhat kolmteist, nii et nüüdne olukord kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend on hoopis teistsugune. ja sedasama meetodit võiks kasutada ka Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia eesmärkide saavutamiseks nüüd selle strateegia läbivaatamine, eesmärkide läbivaatamine, kuidas need paika pandi, see, sellele on väga oluline praegu keskenduda. me teeme seda väga õigel ajal, selleks kui me tahame tõesti saavutada need eesmärgid aastaks kaks tuhat kakskümmend. suur tänu, järgmisena härra Walsh, palun. komisjoni poolt. Is he here? No tundub, et teda ei ole saalis. sõna ei võta härra Walsh. ma olen komisjoni peasekretäriaadist, võtan sõna tema asemel. kõigepealt sooviksin kõiki tänada sõnavõttude eest. tegemist on tõepoolest teemaga ja küsimustega, mida arvestame läbivaatamisel, mida me vaatame strateegia Euroopa kaks tuhat kakskümmend läbivaatamisel ja tõesti äh, seda kõike võtame arvesse ka ettevalmistuse käigus. hilised arengud, mis puudutavad strateegiat Euroopa kaks tuhat kakskümmend ja ühtekuuluvuspoliitikat, äh, osade teemadega oleme juba tegelenud ja erinevates dokumentides neid ka kajastanud. jah, oleme tõesti samme astunud strateegia läbivaatamisel juba aasta tagasi, analüüsisime olukorda, millist edu on saavutatud, kui palju oleme eesmärkide suunas liikunud. oli ka avalik arutelu maist kuni oktoobrini aastal kaks tuhat neliteist ja strateegia läbivaatamine jätkub kahes etapis. esimene etapp oli selle aasta märtsis, teisel märtsil kaks tuhat viisteist, kui komisjon äh, ava-, avaldas äh, avaliku arutelu tulemused ja ühtlasi avaldas ka, milline on äh, riikide lõikes ja eesmärkide lõikes olukord strateegia Euroopa kaks tuhat kakskümmend eesmärkide saavutamisel. ja peamine sõnum ongi see, mis on ka erinevates avaldustes välja toodud, et üldiselt võime olla olukorraga rahul, eesmärkide saavutamise poole liigume, et strateegia vastab nendele probleemidele, mis Euroopas praegu ja ka homme peamised on, instrumente on kasutatud otstarbekalt, nii et instrumendid täiendavad kõik üksteist see tõesti tuli ka välja. ja üks oluline punkt, mille peale peaks mõtlema, mis äh, kerkis üles ja tõi välja strateegia nõrgad küljed, on just see, et tuleks erinevaid osapooli rohkem kaasata, mitte ainult piirkondlikke kohalikke omavalitsusi, vaid üldisemalt kõik osapooled, kes strateegiaga kaasatud on, sellepärast et tundub, et äh, selline omanikutunne peaks olema tugevam, inimesed peavad tundma, et see on tõesti nende strateegia, millesse nad panustavad. läbivaatamine peaks äh, olema lõpule viidud aasta kaks tuhat viisteist äh, lõpuks, siis toob komisjon välja ka konkreetsed ettepanekud, kuidas strateegiaga jätkata. praegu meil veel sellist selget seisukohta ei ole, praegu lihtsalt äh, teeme kokkuvõtted nendest arvamustest ja avaldame avaliku arutelu arvamused. oleme teinud ka erinevaid teatisi, avaldanud erinevaid teatisi, et tõepoolest äh, piirkondlikud kohalikud omavalitsused on selle strateegia raames väga olulised ja tuleb teha igakülgset koostööd selleks, et keskenduda strateegia eesmärkide saavutamisele. analüüsi tulemused näitasid, mida peame ka läbivaatamisel arvesse võtma, on just see, et on suurenenud erinevused mitte ainult liikmesriikide vahel, vaid mõnikord ka liikmesriigi enda sees, erinevate piirkondade vahel, osalt on see tingitud äh, äh kriisist, majanduskriisist, nii et on tekkinud äh, piirkondlikud erinevused mitte ainult liikmesriikide vahel, vaid ka liikmesriikide enda sees. ja annaksin nüüd sõna kolleegile, kui ta soovib täiendada, aitäh. I'll give you four, Mr Walsh. annan kohe sõna härra Walshile, aga palun teha väga lühidalt. Madam Chair, thank you very much. suur tänu, proua esimees. soovin täiendada veel lisaks sellele, mida raportöör juba tutvustas, jah, tundub tõesti, et äh, see on väga heaks lähtepunktiks, tervitame äh, Regionaalarengu Komisjoni tehtud tööd. reformitud ühtekuuluvuspoliitika äh, mõningad punktid on väga edukalt inspireerinud ka strateegiat Euroopa kaks tuhat kakskümmend, toon välja mõned mis on äh, nüüd need uued elemendid ja kuidas nad on äh, kaasatud strateegiasse, millised on olnud läbirääkimiste tulemused nende punktide osas. jah, ühtekuuluvuspoliitika on tõepoolest see instrument, mille läbi saame väga hästi praktiseerida mitmetaseme, mitmetasemelist juhtimist, koostöös liikmesriikidega mobiliseerisime ka piirkondlikud, kohaliku tasandi partnerid ja teised sidusrühmad selleks, et poliitika eesmärke saavutada. eesmärgid on nüüd selgemad, selgemalt välja toodud, mitte ainult valdkondade mõttes, aga meil on ka tulemusele orienteeritus. liikmesriigid peavad hindama neid äh, eesmärke, kuidas nad saavutatakse nii kesktasandil kui piirkondlikul kui kohalikul tasandil. nii et äh, kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend programmiperioodi planeerimisel võtsime seda kõike arvesse, nii et äh, minu meelest praegu saavad liikmesriigid ja piirkonnad väga palju panustada selleks, et et eesmärkide suunas eh, liikuda, nii et praegu ma pikemalt sõnu ei võtakski, teen koostööd raportööri ja komisjoniga. suur tänu. härra Ruus, härra Ruuas, soovite veel lõppsõna öelda? suur tänu, esimees. ma tahaksin tänada kõiki nendepoolsete sõnavõttude eest, kuulsime mitte neid huvitavaid mõtteid, mis on seotud äh, administratiivse koormusega ja sellega, kuidas kohalikele omavalitsustele rohkem pädevust anda. kohalikud omavalitsused äh, investeerivad rohkem kui keskvalitsus, tundub, et äh, see on piiriülene fenomen me kindlasti peame oma suunised viima ka kooskõlla reaalsusega. tõukefondid äh, peavad lähtuma majanduse vajadustest ja muutma seda. tahaksin tänada teid konstruktiivsete kommentaaride eest. võtan neid kõiki arvesse. tegemist on algatusraportiga teemal, mis ei ole ideoloogiliselt keeruline, ma usun, et me leiame ühise nimetaja ja saame hea hääletustulemuse. suur tänu. niisiis, mis puudutab äh, raportiga edasiminekut, siis äh, need kuupäevad on juba mainitud, läheme päevakorras edasi, asume hääletuse juurde tahaksin teie tähelepanu juhtida sellele, et äh, fraktsioonide häälte arv on piiratud, mul on hea meel, et poliitilised fraktsioonid on tugevalt äh, esindatud, äh, nii täisliikmed kui ka asendusliikmed, aga juhin teie tähelepanu sellele, et mitte üle kaheteist hääle Rahvaparteist ja mitte üle üheteist hääle sotsiaaldemokraatidelt. esinaine parandab ennast kolmteist ja kaksteist, kolmteist Rahvapartei, kaksteist äh, sotsialistid ja demokraadid. sellepärast, et äh, jah, teil on nüüd üks lisaliige siin kohal lihtsalt märkuseks. niisiis niisiis äh, alustame esimese hääletusega. VKE-de säästva kasvu võimalused. raportöör on härra Tannika. kas me saame asuda hääletama? muudatusettepanek kaheksa. raportöör soovib teha suulise muudatusettepaneku. kas keegi on selle vastu? ei. raportööri suuline muudatusettepanek. kas te soovite midagi öelda? jah, see on kirjalikult olemas, kõigil ähm, on võimalik seda lugeda hästi, siis hääletame muudatusettepanekut koos suulise muudatusettepanekuga, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. järgmisena kompromiss üks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. järgmisena kompromiss kümme jah. poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. järgmisena kompromiss kolm, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud järgmisena kompromiss kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. järgmisena muudatusettepanek äh, üheksateist. poolt, vastu, erapooletud ja siin on tegemist äh, suulise muudatusettepanekuga, kas keegi on sellele vastu? ei ole? suur tänu! siis hääletame muudatusettepanekut üheksateist koos suulise muudatusettepaneku poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja suur tänu tähelepaneku eest. järgmisena muudatusettepanek kakskümmend, kes on poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. järgmisena kompromiss neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. järgmisena kompromiss viis poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. järgmisena kompromiss üheksa. poolt, vastu, erapooletud, erapooletud, vastu võetud järgmisena hääletame kompromiss kuut, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. järgmisena kompromiss seitse, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek nelikümmend üheksa, poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaheksa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd tuleb meil lõpphääletus. palun hääletage elektrooniliselt. hääletamine on alanud, palun hääletage. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. kolmkümmend neli poolt, üks erapooletu ja kaks vastu. nii et äh, arvamus on heaks kiidetud. suur tänu järgmisena. härra Van Listelrooy, kas te soovite midagi öelda, palun? jah. ma tahaksin siin teha mõned äh, märkused. Te kasutasite siin sellist äh, meetodit, et me töötasime väga äh, lühikese ajaraamistiku jooksul, kõik äh, töö käis inglise keeles, oli palju kokkusaamisi variraportööridega, meil oli siin kokku palju kompromisse, et jõuda ühtsele seisukohale selles uues äh, finantsinstrumendis ja me nüüd oleme esimene komisjon, kes sel teemal hääletab, eelarvekomisjon, majanduskomisjon, äh, nemad kaaluvad Pulmani ja Fernandesi raportit parasjagu ja mulle tundub, et äh, mõningates põhipunktides äh, kompromissides meil tuleb veel uute arengutega arvestada, seda esiteks. teiseks, me pidime töötama väga lühikese aja jooksul ja see tähendab seda, et üks äh, minu isiklikke ettepanekuid, et äh, me käsitleksime ka mõistet äh, performance reserve seda ei ole nüüd ähm, piisavalt hästi arutatud. ma tegin ettepaneku koos Konstantse Kreeliga variraportööride esimesel koosolekul. ja siis otsustati, et riiklikke küsimusi äh, ei hakata käsitlema ühtekuuluvuspoliitikas, et äh, need ähm, on äh, riikide otsustada, me ei tohiks äh, sel teemal arutleda ja siis äh, sellest ma õppisin. ja pärast seda pakkusin välja kompromissteksti, kus ma kutsun üles Euroopa Komisjoni kaaluma kõiki võimalusi ja see on nüüd tal siin suulises muudatusettepanekus ja viimastel päevadel ma rääkisin jällegi variraportööridega. ja põhisõnum äh, seisneb selles, et äh, on äh, hea idee, et meie komisjon on aktiivsem ja et me teeme rohkem performance reserve valdkonnas kaks tuhat kaheksateist kuni kaks tuhat üheksateist, et me kasutame ära selle vahendi kõik äh, võimalused. regionaalkomiteena me ei äh, ole rahul äh, performance reserve'iga, see on nüüd täiesti mingi omaette nähtus, me peaksime üle vaatama, millised on siin juriidilised võimalused kindlasti tuleks selle teema arutlemist jätkata. me teeme ühtekuuluvuspoliitikaga väga palju äh, head. me oleme delegatsioonidena käinud paljudes äh, näiteks tehnoparkides ja need on tõesti väga hästi ehitatud, äh, nende eest on makstud ja siis kuus aastat hiljem lähme sinna kohale ja need on pooltühjad ettevõtted, kes tahaksid seal äh, töötada, ei saa pangast äh, laenu. uus finantsvahend annab võimaluse võtta suuremaid riske, seda pikemas ajaraamis, kümme kuni kakskümmend aastat, siis on võimalik äh, palju paremini stimuleerida tõesti investeerimist äh, reaalmajandusse. nii et ühest küljest meil on äh, regionaalarengufondid, mis aitavad taastuda majanduskriisist ja minu ettepanek oleks nüüd, et äh, me hääletaksime suulise muudatusettepaneku üle põhjenduspunktis et äh, ja et see ei jääks äh, põhiteksti artiklitesse sisse, et me võtaksime selle sealt äh, välja. et see on minu põhiidee äh, me ei pea seda praegu tegema, aga kui me ei saada praegu signaali välja, näiteks äh, territoriaalse mõõtmega meil oli sama olukord, meil olid äh, tugevad omad ideed ja siis äh, Euroopa Komisjon võttis selle ka lepingutesse üle, seal räägiti sünergiatest ja nii edasi, nii et nõukogu võttis ka selle üle, nii et me peaksime tooma välja oma idee, see on nüüd siin hääletusnimekirjas äh, suulise muudatusettepanekuna kirjas, nii et palun teie toetust. suur tänu selle arutelu laiendamise eest. alustame nüüd hääletusega. Euroopa strateegiliste investeeringute fond, raportööriks on härra Lambert van Nistelrooy ja kõigepealt äh, kompromiss üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. järgmisena muudatusettepanek kaheksakümmend kuus, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud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 erapooletud, vastu võetud. edasi muudatusettepanek sada viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek sada kümme kahes osas, esimene osa hääletame ainult esimest osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. järgmisena muudatusettepanek sada viisteist, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud muudatusettepanek sada kuusteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek sada seitseteist, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. järgmisena kompromiss viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. järgmisena muudatusettepanek sada kaks, teine osa. poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmas osa muudatusettepanekust sada kaks poolt. vabandust. okei okay,, what is, what they. hästi. meil on äh, muudatused, need on saadetud poliitilistele fraktsioonidele eile eile hilisõhtul, väga hilja tõesti. nii et siin on meil muudatus sisse viidud, kas poliitilistel fraktsioonidel on vaja aega konsultatsioonideks. siin on lisatud juurde kolmas osa. ma mõtlesin, et meil on viimane nimekiri, mille üle me nüüd hääletame. sada kaks muudatusettepanek sada kaks, kolmas osa. Äh, see puudutab äh, lõiget kolm. see saadeti eile õhtul, praktiliselt öösel. nii et äh, jätkame hääletusega, kes on selle kolmanda osa poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud järgmisena muudatusettepanek sada kolmkümmend üks. poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek sada kolmkümmend kaks, poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. järgmisena muudatusettepanek sada kolmkümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek äh, sada kolmkümmend viis, kes on poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. järgmisena kompromiss kuus, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. järgmisena sada viiskümmend kes on poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud? järgmisele muudatusettepanek sada viiskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. järgmisena kompromiss seitse, esimene osa. meil on siin äh, osade kaupa hääletus kahes osas, kolmes osas, vabandust, kahes osas. kompromiss seitse, kaks osa, hääletame esimest osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa, poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. järgmisena muudatusettepanek äh, sada viiskümmend kuus, kes on poolt? vastu erapooletud ja peame elektrooniliselt üle kontrollima. nii et hääletamine on alanud, palun hääletage. hääletamine on lõppenud. lõpetame hääletuse ja hääletame veel kord. juhin tähelepanu sellele, et meil on siin äh, asendusliikmeid ka saalis, nii et palun ärge hääletage. lugege ise kokku äh, hääletajate arv fraktsioonides. niisiis, muudatusettepanek äh, sada viiskümmend kuus, elektrooniliselt hääletus on alanud. hääletamine on lõppenud hästi, kolmkümmend seitse häält, üheksateist poolt, kaheksateist vastu, nii et äh, muudatusettepanek on vastu võetud. nüüd edasi muudatusettepanek sada viiskümmend seitse, kes on poolt? sada viiskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud tuleb üle kontrollida. niisiis äh, elektrooniliselt äh, sada viiskümmend seitse hääletus on alanud, palun hääletage. The vote is closed. hääletamine on lõppenud. ja sama tulemus kakskümmend poolt, üheksateist vastu nii et äh, muudatusettepanek on vastu võetud. järgmisena sada viiskümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud ja nüüd on selge tagasi lükatud. järgmisena muudatusettepanek neliteist, kas, äh, kas see on õige? kus see neliteist on? suur tänu. kes on poolt? vastu? vastu? erapooletud? tuleb üle kontrollida. muudatusettepanek neliteist, hääletamine on alanud, palun hääletage hääletamine on lõppenud. kakskümmend neli poolt, viisteist vastu, nii et muudatusettepanek on vastu võetud. nüüd järgmisena muudatusettepanek viisteist, kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud muudatusettepanek sada kuuskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. järgmisena sada kuuskümmend kuus, ei, see langeb ära. niisiis äh, muudatusettepanek kuusteist, kes on poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud. muudatusettepanek seitseteist, poolt? vastu? erapooletud? tuleb üle kontrollida muudatusettepanek äh, seitseteist, hääletame elektrooniliselt ja hääletamine on alanud. The vote is closed. hääletamine on lõppenud. kakskümmend kaks poolt, äh, seitseteist vastu, nii et muudatusettepanek on vastu võetud. ja jätkame kompromiss kaheksaga kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. edasi muudatusettepanek kakskümmend, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss üheksa, poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. järgmisena kompromiss kümme, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kolmkümmend, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss üksteist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kolmkümmend üks. ei, see langeb ära. sellepärast, et äh, muudatusettepanek kakskümmend kuus, seda ei võetud vastu. kolmkümmend kuus langeb ära seepärast, et kaheksakümmend üheksa ei võetud vastu, nii et läheme edasi kompromiss kaksteist juurde, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. järgmisena muudatusettepanek nelikümmend kolm, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kolmteist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss neliteist, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek viiskümmend viis, poolt, vastu, erapooletud, tuleb üle kontrollida muudatusettepanek viiskümmend viis, elektrooniline hääletus, hääletamine on alanud. palun hääletage nüüd hääletamine on lõppenud. kakskümmend neli on poolt, viisteist vastu, nii et äh, muudatusettepanek on vastu võetud. järgmisena muudatusettepanek äh, viiskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud. järgmisena kompromiss viisteist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. järgmisena kompromiss kuusteist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kuuskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. järgmisena kompromiss seitseteist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. järgmisena muudatusettepanek seitsekümmend, poolt vastu, erapooletud, tuleb üle kontrollida. muudatusettepanek seitsekümmend, kontrollime üle elektrooniliselt, hääletus on alanud. palun hääletage. hääletamine on lõppenud. üheksateist poolt, kakskümmend vastu nii et muudatusettepanek on tagasi lükatud. niisiis nüüd muudatusettepanek üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. järgmisena muudatusettepanek seitsekümmend kaks, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek seitsekümmend kolm kas äh, te tahate kontrollida? seoses seitsmekümne viiega tahan öelda üht-teist. me oleme endiselt seitsmekümne kolme juures ja siis me jõuame seitsmekümne viie juurde. niisiis seitsekümmend kolm, siin on suuline muudatusettepanek, kas keegi on sellele vastu? ei, suur tänu siis äh, hääletame muudatusettepanekut seitsekümmend kolm koos suulise muudatusettepanekuga, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. edasi seitsekümmend neli. vabandust, seitsekümmend viis niisiis muudatusettepanek seitsekümmend viis meil on siin äh, suulise muudatusettepaneku ettepanek, kas keegi on selle vastu? ma saan täielikult aru sellest, mida raportöör alguses ütles, aga kuna performance reserve on äh, riiklikus pädevuses ühtekuuluvuspoliitikas, siis äh, kuna meil oli niivõrd vähe aega ka, ma tahaksin raportöörilt paluda, et ta lubaks suulist muudatusettepanekut suuliselt muuta. see on väga lihtne, loen selle ette. palub äh, komisjonil äh, anda eelarve pädevale institutsioonile vahearuandes teada, millised võimalused on, et äh, suunata rahastus ümber äh, teistesse programmidesse kui äh, Horisont kaks tuhat kakskümmend ja Euroopa ühendamise rahastu. Äh, see minu arvates võtab selle kõik hästi kokku ja ei tekita selliseid äh, raskusi, mis muidu kaasneksid, kui me paluksime vähendada ähm, ühtekuuluvuspoliitika rahastust Und Okay, we have actually two oral amendments. niisiis, meil on nüüd kaks suulist muudatusettepanekut. palun olge kannatlikud ja vaatame, kas härra Van Nistelrooy võtab selle lisanduse vastu Yes. You want to say anything? Okay. So let's. Uh, let's just, uh, I just Mr. Van Nistelrooy to answer. Yes. I, I just got. jah, ma just sain selle teksti nüüd ja kui nüüd aus olla, siis äh, siin on tegemist väga avatud lähenemisega, hõlmatud on kõik äh, võimalused äh, vahearuande äh, raames eh, seotuna sellega, mis eh, praegu toimub seoses eh, Horisont kaks tuhat kakskümmend ja Euroopa ühendamise rahastuga, on kahetsusväärne, et performance reserve siin tekstis ei leia enam otsest mainimist. nüüd aruteludes kolleeg Krelliga oleme me arvamusel, et performance reserve peaks olema kaasatud siia võtmetähtsusega arutelusse, nagu ma eelnevalt juba ka ütlesin. Euroopa Komisjon peab meile kinnitama, et see aspekt on ka kaasatud. me ei saa jätta välja performance reserve'i me ei jäta seda välja sellepärast, et äh, me ei räägi siin mitte ainult äh, Horisont äh, kaks tuhat kahekümnest, vaid ka muudest. nii et raportöör ei ole siin just kõige mm, suurem õnneseen. raportöör on arvamusel, et äh, ja mis puudutab nüüd teie ettepanekut, siis äh, kompromissina võin sellega nõus olla. suur tänu, on tõesti väga oluline, et me jääksime selle kompromisside liini juurde, meil on võimalus äh, arutada seda küsimust veel komisjoniga, kui äh, komisjon esitab meile kõikide võimaluste ülevaatamist, kaasa arvatud siis äh, performance reserve ehk tulemusreserv. niisiis, äh, meil on nüüd äh, suuline muudatusettepanek, üks kolleeg soovis veel sõna. ja me tahaksime näha seda teksti kirjalikult, see on meie äh, fraktsiooni jaoks väga äh, oluline sõnastus ja kogu meie hääletustulemus sõltub sellest sõnastusest. kas teil on natukene vaja, et see nüüd läbi lugeda? ja tõesti, siin on tegemist hääletusel otsustava hetkega. We can have one minute. Yes, you have one minute to uh, to see the text anname teile ühe minuti, et see tekst üle vaadata okei okay., thank you, one minute is go-. suur tänu, nii, üks minut möödas. istuge palun ja jätkame hääletamist. Do we have any other problem? kas on tekkinud veel mingeid raskusi? aa, distsipliin on meie probleemiks mm. -hmm. <laughs> okei okay,, thank you, thank you everybody. suur tänu, suur tänu kõigile. meil on siin siis suuline muudatusettepanek, kas on siin inimesi, kes on selle suulise muudatusettepaneku vastu? ei ole. seega hääletame siis muudatusettepanekut seitsekümmend viis, kuus koos suulise muudatusettepanekuga, kes on poolt? kes vastu? erapooletud? vastu võetud. muudatusettepanek seitsekümmend kuus järgnevalt. kes poolt? vastu. kontrollime palun. seitsekümmend kuus elektrooniliselt. hääletamine on alanud, olge head hääletamine on lõppenud. kaheksateist poolt, kakskümmend üks vastu. nii et see on tagasi lükatud. järgnevalt seitsekümmend seitse. kes poolt? vastu. erapooletud. vastu võetud. eraldi Äh, järgnevalt kompromiss kaheksateist, kes on poolt? vastu. erapooletud? vastu võetud. edasi muudatusettepanek kaheksakümmend üks. kes on selle poolt? vastu. erapooletud. tuleb kontrollida olge head, kontrollime elektrooniliselt muudatusettepanekut kaheksakümmend üks ja hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud.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 eelmine hääletus on kehtetu, kontrollime palun elektrooniliselt uuesti muudatusettepanekut kaheksakümmend üks. hääletamine on alanud. The vote is closed. hääletamine on lõppenud suurepärane. edasi muudatusettepanek kaheksakümmend üks on siis vastu võetud sellisel kujul. muudatusettepanek kaheksakümmend kaks. kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud? muudatusettepanek kaheksakümmend neli. kes on selle poolt? vastu erapooletud, tagasi lükatud. edasi lõpphääletus. see on elektrooniline hääletus ja hääletamine on alanud. The vote is closed. hääletamine on lõppenud. kolmkümmend kaks poolthäält, kuus vastu ja üks erapooletu. suur tänu raportöörile ja suur tänu kõigile ja suur aitäh teile kompromissettepanekute eest. järgnevalt hääletame paranduseelarve projekti number üks Euroopa strateegiliste investeeringute fondi härra Van Nistelrooy ja alustame hääletamist. muudatusettepanek üks on esimene, kes on poolt? vastu. erapooletud. tagasi lükatud. kaks. see on tagasi võetud. Äh, edasi läheme muudatusettepaneku juurde. number kolm kes poolt? vastu. erapooletud. <clears throat> vastu võetud. neli. langeb ära. viis. kes on poolt? kes on viie poolt? kes vastu? erapooletud ja tagasi lükatud. kuus kes on selle poolt? kes vastu? erapooletud? kontrollime palun. kontrollime muudatusettepanekut number kuus, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud üheksateist on poolt ja kakskümmend häält vastu. seega on see tagasi lükatud. edasi muudatusettepanek number seitse, kes on selle poolt? kes vastu? erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek number kaheksa, kes on selle poolt? kes vastu? erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek number üheksa, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. kümme, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üksteist, kes on poolt, kes vastu erapooletud, vastu võetud. kaksteist poolt. kes vastu? erapooletud, vastu võetud. kolmteist, kes poolt? vastu. erapooletud, tagasi lükatud. neliteist, siin on suuline muudatusettepanek kas on suulise muudatusettepaneku vastuolijaid? ei ole. siis me hääletame muudatusettepanekut neliteist koos suulise muudatusettepanekuga. kes poolt? kes vastu? erapooletud? vastu võetud. edasi on lõpphääletus. palun teeme seda elektrooniliselt hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. kolmkümmend poolt, viis vastu. et see raport on vastu võetud, suur tänu raportorile, suur tänu hea töö eest! järgnevalt hääletame äh, tervet äh, arvamusprojekti, määruse number äh, kolmteist, üksteist, kaks tuhat kolmteist, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend muutmine. hääletame ainult ühes osas. palun, elektrooniline hääletus ja see on alanud. hääletamine on lõppenud. siin on kolmkümmend üheksa poolthäält, nii et suur tänu, see on vastu võetud is um, järgmine asi, mida hääletame, on paranduseelarve projekt number kaks. siin rohkem kellelgi midagi öelda ei ole. Läheme siis kohe muudatusettepaneku üks hääletamise juurde. kes on selle poolt? kes vastu? erapooletud? vastu võetud edasi muudatusettepanek kolm, läheme kolme juurde. kes poolt? vastu? erapooletud? kontrollime palun. muudatusettepanek kolm, palun hääletada hääletamine lõppenud. kaheksateist poolt, kakskümmend vastuhäält, mis tähendab, et äh, muudatusettepanek kolm on tagasi lükatud. edasi kompromissettepanek üks. siin on osade kaupa hääletamine kahes osas. esimest osa hääletame kõigepealt, kes on selle poolt kes vastu? Äh, esinejana vabandab, äh, ütles, et äh, unustas siin ära vaadata järgmist lehekülge, sest siin on tehtud suuline muudatusettepanek esimesele osale, kas on keegi selle vastu? ei ole. siis hääletame kompromiss üks, esimese osa koos suulise muudatusettepanekuga. kes on selle poolt? kes on selle vastu? erapooletud? vastu võetud. teine osa. kompromissettepanekust üks You, can you put the microphone? palun lülitage oma mikrofon sisse. ma ei saa aru, kuidas me ütleme, et me jätame siin, peame jätkama pettuste vastast võitlust ja teise osaga jätkame samasuguse sõnastusega. nii, esinaine ütleb, et siin on kaks hääletamise osa sellepärast on oluline öelda võib-olla äkki samu sõnu, aga erinevates lõigetes. nii et me hääletame praegu teist osa, kompromiss üks, teine osa. kes on selle poolt? kes vastu? erapooletu, tagasi lükatud edasi. Amendment. We go now to amendment four. nüüd läheme muudatusettepanek nelja juurde, kes on poolt, kes vastu? erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek äh, number viis, osade kaupa, esimene osa kõigepealt kes on selle poolt? kes vastu? erapooletud? vastu võetud. teine osa, kes on poolt? teine osa ma mõtlesin, et viies äh, muudatusettepanek on kompromissi osa, ütleb proua Kreel ja me ei pea seda hääletama. tõepoolest, teil on õigus, ütleb äh, proua esinaine, tegemist on teistsuguse hääletusnimekirjaga, mis minu ees on. me võtame muudatusepanekud viis, kuus, seitse ja kaheksa, need kõik langevad ära, sest me võtsime kompromiss ühe vastu juba enne. nii et me läheme edasi muudatusettepanekuga number üheksa see on tagasi võetud. selge, kuhu me siis edasi läheme? Läheme edasi kompromiss kahe juurde. kompromiss kaks, kes on selle poolt? kes vastu? erapooletud? vastu võetud. edasi muudatusettepanek kaksteist. meil on palutud siin suulist muudatusettepanekut, kas on keegi selle vastu? ei ole. siis hääletame me muudatusettepanekut kaksteist suulise muudatusettepanekuga koos, kes on poolt? vastu? erapooletud? ja vastu võetud edasi on lõpphääletus. teeme seda elektrooniliselt, elektrooniline hääletus on alanud. palun hääletage. hääletamine on lõppenud. suur tänu. poolthääli kolmkümmend seitse hea töö! härra Postinaru, palun! proua esinaine ja head kolleegid, tahaksin tänada teid kõiki teie panuse eest, teie koostöö eest, kuna tegemist oli kiirmenetlusega, siis äh, me võtsime seda väga kiiresti tõesti vastu ja suur tänu teile kõigile, head kolleegid, aitäh! aitäh, ütleb proua esinaine, mina ka tahan öelda suur tänu kõigile raportoridele seda sellepärast, et tegemist oli väga raske tööga, lühikese aja jooksul tuli see teha, suur aitäh, et tegite head tööd, suur aitäh kõikidele komisjoni liikmetele samuti. me läheme nüüd edasi ning äh, vahetame arvamusi järgmisel teemal. Euroopa struktuuri ja investeerimisfondid, usaldusväärne majandusjuhtimine siin on ühissätete määruse artikli kakskümmend kolm rakendamise suunised. meie raportööri, raportööriks on äh, härra Blanco Lopez, variraportöörid on siin, on ka komisjoni esindajad kohal, kes äh, panustavad ka meie arutellu. härra Lopez, teil on kõigepealt sõna. paluksin vaikselt äh, välja minna siit saalist, kui tahate minna välja ja jätkame tööga Mr Lopez, you have the floor. Teil on sõna. presidenta, en efecto este es el primer. suur tänu, proua esinaine. jah, tõepoolest, tegemist on esimese arvamuste vahetusega selle raporti kohta, mis puudutab artikli kakskümmend kolm, ühisettevõtte määruse artikli kakskümmend kolm rakendamist ma olin ka eelmise parlamendi koosseisus parlamendi liige ja makromajanduslik aspekt on üleüldse kõige keerulisem ühissätete valdkonnas Euroopa struktuur- ja investeerimisfondide seisukohast. härra Van Nistelrooy oli Rahvapartei raportöör, tegi koostööd äh, sotsiaaldemokraatliku fraktsiooniga raporti osas, nii et äh, need kaks äh, fraktsiooni tegid ettepaneku artikli kakskümmend kolm üldse välja jätta, see oli nende seisukoht. aga kui me vaatame muudatusettepanekuid, mis äh, eelmise parlamendi mandaadi ajal täiskogul hääletusele pandi, siis kuue muudatusettepanekud ja roheliste muudatusettepanekud nii et kokkuvõttes võib öelda artikli kakskümmend kolm kohta, et kõik olid äh, selle vastu, kogu parlament tundus olevat selle artikli vastu. aga selle raportöör, selle raporti raportöörid teavad paremini kui mina, et äh, esimesel lugemisel võeti vastu komisjoni ja nõukogu ühistekst artikkel kakskümmend kolm äh, oli seal veel sees, nii et ükski asi ei ole nii mustvalge, kui esmapilgul paistab. komisjon ja nõukogu on artikli kakskümmend kolm väljajätmise vastu. mis need põhjused on? Need, kes läbirääkimistel osalesid, võivad äh, ehk heita valgust sellele, et mis, mis juhtus. nüüd on äh, igal juhul see makromajanduslik aspekt selle määruse sees. mida meie saame teha, on püüda tagada, et äh, seda rakendataks kõige mõistlikumal ja kõige tasakaalustatumal moel, nii hästi kui võimalik. komisjoni suunised on seotud äh, artikli kakskümmend kolm esimese osaga ümber, struktuurifondide ümberstruktureerimise ja investeeringutega, aga nad ei ole seotud selle teise osaga, mis puudutab äh, tasumata makseid ja maksete edasilükkumist, nii et ma olen hiljuti rääkinud meie komisjoni erinevate liikmetega, rääkinud variraportööridega ja pannud kirja, mis on nende põhilised murekohad. samuti olen vestelnud komisjoni liikmetega, kes selle raportiga on seotud samuti regioonide komiteega olen vestelnud. nii et äh, meil on ka regioonide komitee raportöör. nii et kui me selle maikuus vastu võtame, siis äh, teeme ka temaga koostööd. nii et see kõik on olnud väga põnev, aga ma arvan, et me peame ikkagi mõtlema, milline on see fondide ümberstruktureerimise konkreetne tagajärg ja millised koormised see meile kõigile peale paneb ja mis mõju sellel on? erinevad valitsemise tasandid, juhtimise tasandid, mida see kõik kaasa toob? mida see toob kaasa läbipaistvusele? makromajanduslikud tingimused äh, peaksid ikkagi viima selles suunas, et see ühtekuuluvuspoliitika oleks äh, eesmärgipärasem, tõhusam ja sidusam. Need ja me peame ikkagi arvestama ka nendega, kelle võlakoormus on kõige suurem, sellepärast et nende majandustsükkel ei luba piisaval määral investeeringuid teha, seetõttu tuleks äh, kontrollida, vaadata üle, millised piirkonnad, kohalikud omavalitsused ja ka kodanikud ise, millised on nende takistused, et nad ei saa enam programme näiteks ellu viia, sellepärast et on toimunud ümberprogrammeerimine. kesktasandi valitsused langetavad otsuseid, mis tegelikult takistavad kohtadel programme ellu rakendamast, nii et tuleks ikkagi Äh, mõtelda detsentraliseerimise peale, konkreetsemalt käsitleda mitmetasandilise juhtimise teemat ja ühtekuuluvuspoliitika rakendamist konkreetselt. ja mina isiklikult muretsen väga palju, äh, väga äh, selle üle, kuidas kogu sellesse protseduuri sobitub parlament ja meie komisjon konkreetsemalt. et see makromajanduslikud Äh, tingimused ja et see kõik tegelikkuses ka, ka rakenduks ja millist äh, mõju see avaldab ja milline on parlamendi roll, ma arvan, et parlamendil võiks siin olla ikkagi sõnaõigus ja ma arvan, et te olete meie, minuga selles osas nõus. nii et äh, raporti projekt on äh, on nüüd valmis saanud äh, ja ootan sõnavõtte variraportööridelt äh, ja kõigilt komisjoni liikmetelt, loodetavasti on ka tõlked valmis kahe nädala jooksul, siis saame maikuu koosolekul sellega põhjalikumalt tegeleda. siis palun arvestada ka muudatusettepanekute esitamise tähtajaga, loodan, et te kõik annate oma panuse, avaldate arvamust ja äh, ja paljudega olen juba saanud rääkida ja ootan teie ettepanekuid, ootan elavat arutelu ja püüame siis leida selle nii-öelda ühise nimetaja, et äh, see raport vastaks ka meie komisjoni nõudmistele ja ootustele. nii et kuulaksin ära kõik arvamused, erinevad arvamused ja siis püüan neid kõiki raportisse kaasata. suur tänu, härra Blanco Lopez. annan nüüd sõna variraportööridele, härra Polotšek esimesena, palun. Eh, děkuji za slovo. <clears throat> Já eh, chci potvrdit eh, slova, která zde pronesl pan Suur tänu. Ma ei hakka kordama seda, mida raportöör juba ütles. Olen teinud tihedat koostööd raportööriga ja ma leian, et see kontekst, mida ta kirjeldas seoses artikliga kakskümmend kolm, see vastab tõele. ja tahaksin omalt poolt öelda seda, et jah, tõesti Euroopa Parlament püüab saavutada kompromissi ja seetõttu püüame teha kõik, et see artikkel kakskümmend kolm ikkagi ühissätete määruses oleks aga ma pean ütlema, et Euroopa Parlamendi nii-öelda manööverdamisruum ei ole enam see, mis ta oli. koostöös regioonide komiteega loodan, et saavutame selle, et artikkel kakskümmend või usume, me usume koos regioonide komiteega, et artikkel kakskümmend kolm eh, muudab ebaproportsionaalseks programmide elluviimise kohtadel ja raport ütleb ka seda, et sellel on ka negatiivne mõju äh, erinevatele juhtimistasanditele, olen nõus ka selle tõsiasjaga, nagu ütles regioonide komitee, et need suunised on tegelikult äh, originaalteksti ümber kirjutatud vorm, et siin äh, ei ole mingi midagi muutunud selgemaks, tekst ei ole muutunud selgemaks või konkreetsemaks. ma arvan, et need suunised tuleks konkreetsemalt paika panna, nad peaksid olema jõulisemad. ja peaksid olema ka ettearvatavamad. ehk et äh, me peaksime konkreetsemalt äh, prognoosima ikkagi, mida me tahame saavutada nagu raportöör ütles, Euroopa Parlament peaks oma rolli siiski täitma, täitma seda, mida temalt ootab regioonide komitee ja mida ootavad piirkondlikud ja kohalikud omavalitsused. artiklit kakskümmend kolm peaks saama hästi tõlgendada. ja ma pean nõustuma sellega, et artikli kakskümmend kolm esimene osa reprogrammeerimise, ümberprogrammeerimise palve. see on väga keeruline just halduslikust seisukohast, see toob kaasa lisahalduskoormuse. tekst ei ütle väga selgelt, millised on need kriteeriumid siin ei ole lõplikku kriteeriumite, kriteeriumite nimekirja või kas see peaks olema lõplik või see ei peaks olema lõplik, tekst seda ei ütle. ja teatud ettepaneku sätted on mõttetud, näiteks et Euroopa Komisjon ütleb, et ümberprogrammeerimise nõue, sellega saab alustada aastal kaks tuhat viisteist. aga see on liiane, tal ei ole mõtet selles sättes konkreetselt. ma sooviksin rõhutada, et Euroopa Parlamenti tuleks sellesse protsessi kaasata, Euroopa Parlament äh, peaks saama seda kõike analüüsida ja tekst peaks olema ka detailsem, sellepärast et äh, Euroopa Komisjon peaks olema kohustatud informeerima parlamenti õigeaegselt. ja ma arvan, et äh, seda peaks äh, siin tekstis rõhutama, muidu ei saa parlament oma järelevalve rolli teostada. tegemist on uue tugeva meetmega, aga kui meil ei ole konkreetseid suuniseid, kuidas seda meedet kasutada, siis äh, siis äh, ei ole sellel mõtet, selle tõttu peaks suuniseid äh, konkreetsemalt määratlema ja sõnastama. sooviksin kolleegidel küsida, et kuidas peaks jätkama Euroopa Komisjon Kreeka või Prantsusmaa puhul, kui me räägime makromajanduslikust tingimuslikkusest, selle peale tuleks ka mõelda, mis oleks see kuidas peaks käituma Euroopa Komisjon, mis oleks see õige menetlus ja milline peaks olema see poliitiline suund? nii et need on minupoolsed kommentaarid ja tänan raportööri koostöö eest. jätkame variraportööriga, proua Tomašev, soovite sõna? Hvala lijepa. Dobro je ekonomsko upravljanje važno je za djelotvornu provedbu. Suur tänu, jah, meil on vaja väga konkreetset majandusjuhtimist selleks, et äh, ühtekuuluvuspoliitikat ellu viia nii äh, liikmesriikides kui piirkondades. ma toetan äh, seda majandusjuhtimist ja reageerimist majandus- ja finantskriisile. me peame arvestama finantspiirangutega, me peame püüdma ennetada majandustrende nagu suur võlakoormus, mis võivad pidurdada majanduskasvu ja kahjustada majandust. ühissätete määrus aastast kaks tuhat kolmteist pakub äh, tugevama sideme ühtekuuluvuspoliitika ja Euroopa Liidu majandusjuhtimise vahel. programmide raames tuleb arvestada riiklikke reformikavasid ja äh, liikmesriikide Äh, soovitusi. pannakse paika ka meetmed, mis peaksid tagama seda, et Euroopa Liidu fondide vahendeid tuleks toetada selleks, et äh, kasutada selleks, et toetada majandust, mis on suunatud äh, jätkusuutlikkusele ja kasvule rahade kasutamine peaks olema prognoositav, aga samas ei tohiks rikkuda ka olemasolevaid partnerlusprogramme. peamised probleemid, millega liikmesriigid seisavad silmitsi, on pikaajalised ja nad ei muutu oluliselt aastate lõikes, seetõttu peaks Euroopa Komisjon tegutsema ettevaatlikult ja rakendama oma ümberprogrammeerimise võimu ettevaatlikult. tuleks rõhutada ka seda, et ümberprogrammeerimine võib äh, ebaõiglaselt kasutada piirkondlikke ja kohalikke omavalitsusi, neid ei saa pidada vastutavaks selle eest, et avaliku sektori võlakoormus on liiga suur ja eelarvet tuleks kasutada ikkagi tasakaalustatult. suur tänu, härra Renni. ma saalis ei näe, palun sõna härra von Mitterbergile suur tänu, teen lühidalt, sellepärast et asendan praegu variraportööri, asendan Olli Rehni. nii et äh, jah, eesmärk on ikkagi programmide selge majandusjuhtimine, usaldusväärne majandusjuhtimine, makromajandusliku tinglimuslikkusega hakkamasaamine ja ma arvan, et äh, see komisjoni suunised on väga hea stardipunkt, aga Euroopa Parlament tahab ikkagi seda, et meid informeeritaks õigeaegselt sellest, mis toimub ja me tahame, et meil oleks olemas see info nendest äh, sammudest, mis astutakse ja mida meie peaksime astuma. maksete peatamine näiteks on väga oluline punkt ja me peame nägema, kuidas asjad äh, toimuvad, sellepärast et äh, me ei tea, kuidas roog maitseb, enne kui me seda proovinud ei ole. ehk siis jah, suunised on toredad, aga kuidas see kõik äh, praktikas ellu rakendub, tuleb hoida kätt pulsil, pidevalt kursis olla ja meil peaks olema komisjoniga struktureeritud dialoog ja eh, selge arvamuste vahetus, aitäh! Thank you uh,, Mrs Anderson? proua Anderson, soovite sõna, palun? Thank you. As you know, the European Parliament was strongly opposed to the suur tänu, nagu te teate, siis Euroopa Parlament oli makromajandusliku tingimuslikkuse vastu, et seda siduda ühtekuuluvuspoliitikaga minu äh, fraktsioon oli selle vastu ja meid äh, pani muretsema ennekõike see, kas äh, Iiri säilitab oma majandusliku sõltumatuse, millisel tasemel toimub otsuste langetamine, kas see läheb nüüd täielikult komisjoni kätte ja liikmesriigile ei jää mingit sõnaõigust, kärbete poliitika ja struktuuriinvesteeringute fondi rakendamine, ma arvan, et neid piiranguid, kuidas seda piirata, on väli, välja arvata liikmesriikide kaasfinantseerimine äh, avaliku sektori võlakoormuse arvetamise, arvestamisel meil on vaja rohkem investeeringuid avalikku sektorisse, aga komisjon on juba äh, välja arvanud liikmesriikide investeeringud Junckeri kavast. nii et mida meil on tegelikult vaja, me peame toetama liikmesriike ja piirkondlikku piir, ja saavutama rohkem investeeringuid äh, piirkondlikul tasemel avalikku sektorisse me peame kaitsma kõige haavatavamaid äh, liikmesriike ja piirkondi, kes on kannatanud enim äh, kärpemeetmete poliitika all. me peame seega püüdma piirata makromajandusliku tingimuslikkuse mõju Euroopa Liidu tasandil. me peame tegelema ka sellega, mida maksete peatamine tähendab Äh, liikmesriikidele piirkondadele, kes sõltuvad ESI fondi rahadest. väga paljudele võib see kaasa tuua selle, et nad peavad oma partnerlusprogrammid muutma ja toob kaasa äh, veelgi rohkem äh, sotsiaalmajanduslikke probleeme ja maksete peatamine võib tuua kaasa probleemide süvenemise, seda tuleks vältida suur tänu ja härra Roppe, kas soovite sõna? tundub, et mitte. proua Maletitš soovis sõna, palun. suur tänu. minu meelest on see väga oluline teema ja samas ka väga keeruline teema. me peame sellele pühendama väga palju tähelepanu me ei saa kasutada ühe lähenemise lahendust, sellepärast et erinevates liikmesriikides on olukord väga erinev. osades liikmesriikides on riiklikud rakenduskavad, osadel on regionaalsed piirkondlikud arengukavad. nii et seetõttu me ei saa lähtuda rakenduskavade arvust, see on liikmesriigiti väga erinev teine märkus on see, et me peaksime kogu aeg silmas pidama seda, et ei ole piirkondlikku majanduskasvu võimalik saavutada, kui riigil tervikuna makromajanduslikud äh, väga suured erinevused ja väga suured probleemid, nii et me ei saa oodata ja eeldada piirkondlikku majanduskasvu, kui riigil tervikuna seda ei ole võimalik saavutada, nii et me peaksime seda arvestama kuidas nende probleemidega tegeleda. me peaksime toetama ettevõtluskeskkonda, tööjõuturgu, investeeringuid avalikku sektorisse ja öö, majanduskasvu toetav fiskaalkonsolideerimine, mis on väga oluline sellepärast, et kui me neid kõiki meetmeid otstarbekalt ja mõistlikult ei kasuta, siis seab see ohtu ühtekuuluvuspoliitika rakendamise. seetõttu peame leidma hea lahenduse, kuidas kasutada ühtekuuluvuspoliitikat selleks, et lahendada majandusjuhtimise probleeme. komisjon peaks mõtlema ka selle peale, et meil ei ole sellist ühte head lahendust, mis sobiks kõikides olukordades, sellepärast et liikmesriigiti on olukord väga erinev nii et kui me tahame selle meetmega edu saavutada, nende suunistega edu saavutada, siis peaksid need suunised olema väga selged, peaksid arvesse võtma erinevusi Euroopa Liidu erinevates piirkondades ja lubama ka kiirelt reageerida erinevatele olukordadele, olukordadele, et me ei peaks äh, sellepärast äh, edasi lükkama rakenduskavade ellurakendamist. kui me seisame silmitsi mingi ühe probleemiga. nii et äh, soovitused liikmesriikidele, sellest tuleks lähtuda tehnilisest baasist. nii et üks äh, väike probleem ei tohiks äh, seada ohtu kogu Äh, valdkonna ja kogu temaatika rakendamist. nii et praeguses etapis ma leian, et need suunised ei ole äh, sellele olukorrale vastavalt ette valmistatud. Nad peaksid olema funktsionaalsemad, aitäh! Thank you, thank you very much and now I will give the floor to suur tänu ja nüüd proua Demato. suur tänu, proua esinaine, tänan kolleege sõnavõtu eest, jah, tõepoolest, tegemist on keerulise eh, teemaga, mida oleme aruta-, arutanud juba selle parlamendi mandaadi algusest peale, jah, tõepoolest ainult parlament oli selle artikli vastu. ja miks? mulle tundub, et eh, kuulus artikkel kakskümmend kolm valistab muret väga paljudele poliitilistele jõududele, kes ka siin esindatud on aga komisjon äh, ikkagi püüdis näidata, et maksete peatamine on tõepoolest see viimane lahendus, äh, ka eelmine volinik, volinik Haan ütles, et äh, makromajandusliku tingimusliku rakendamine on ette nähtud sellises olukorras, kui liikmesriigid pidevalt eiravad majanduslikke soovu-, soovitusi. ja ütles, et see on põhi, põhiliselt selline instrument, mida rakendatakse pigem teoreetiliselt. aga makromajandusliku tingimuslikkuse rakendamine karistab paratamatult äh, neid äh, piirkondi, mis on niigi halvemas seisus. nii et minu meelest on ühtekuuluvuspoliitika üks põhialuseid lähimusprintsiip. me ei taha ebaõiglaselt karistada neid piirkondi ja kohalikke omavalitsusi, kes ei ole vastutavad äh, Eh, liiga suure võlakoormuse või ebaõige riiklike vahendite kasutamise eest. nii et tuleks rakendada ikkagi eelarve tasakaalustatud kasutamist. tuleks teha tõhusamat koostööd institutsioonide vahel, ka regioonide komiteega ja arvamus kaks tu-, veebruaris kaks tuhat viisteist tõi välja, et ühelt poolt komisjoni teatises eelmise aasta jaanuaris kus kutsutakse üles suuremale paindlikkusele investeeringute suhtes, aga teisest küljest äh, pakutakse välja äh, tõukefondide ümberstruktureerimine nende liikmesriikidele, kes ei pea kinni reeglitest. artikkel kakskümmend kolm ma arvan, et meie komisjoni raport ikkagi peaks kõiki neid murekohti kajastama, aitäh! suur tänu, ma ei näe rohkem sõnavõtusoove. seetõttu annan sõna komisjoni esindajatele. ja kumb äh, alustab? palun, teil on sõna. Thank you, chair. suur tänu juhataja, suur tänu raportöörile ja variraportöörile. suur tänu nende kommentaaride eest, mida me just kuulsime. kõigepealt ma tahaksin rääkida sellest, miks komisjon on nende suunistega välja tulnud Euroopa Komisjon oma teatises, mis on avaldatud äh, ka ühenduse ametlikes teadaannetes, lubas tulla välja suunistega, mis äh, puudutavad artikli kakskümmend kolm lõikeid üks, kaks ja kuus. eriti on Euroopa Komisjon siin äh, toonitanud, millised on ähm, ülevaatamised, millised on uuendamised, äh. samuti oleme täpsustanud lõiget äh, kuus, et mida selle all täpselt mõeldakse oleme täpsustanud seda, millal on võimalik äh, liikmesriigile maksete tegemine katkestada, kui on teatavad rikkumised. Äh, ja oleme täpsustanud ka seda, kuivõrd äh, pikalt on võimalik seda peatamist teostada. Need on siis need suunised, mis võeti vastu juulis eelmisel aastal. ma arvan, et need suunised käsitlevad äh, küsimusi, äh, mida te mainisite ka oma sõnavõttudes. kõigepealt tahaksin selgitada järgmist. partnerluslepingud äh, ja programmid, kui nad on kinnitatud, siis äh, need peavad põhinema riigipõhistel soovitustel ja nõukogu soovitustel. see tähendab seda, et nad peavad olema kooskõlas kõige uuemate soovitustega, mis põhinevad üldisel majanduspoliitikal, seda tuleb silmas pidada. ja loodetavasti ei ole vaja programme muuta või vähemalt äh, mitte lühiajaliselt muuta, kui nad on juba kooskõlas nende põhiliste prioriteetidega, eriti just majanduse valdkonnas. ja määrus sätestab, et äh, räägime siin äh, ajaperioodist äh, kaks tuhat viisteist kuni kaks tuhat üheksateist, kaks tuhat neliteist jääb siit välja. suunised juhivad tähelepanu ka sellele, et äh, komisjon eelistab stabiilsust, mitte sellele, et me peaksime pidevalt uuesti programmeerima. siin on tegemist äh, strukturaalse poliitikaga, see on ka element, millega tuleb arvestada. ja kui me räägime nüüd siin programmiperioodide muutmisest, siis neid muutusi oleks võimalik äh, läbi viia ainult siis, kui Euroopa Komisjon on arvamusel, et see tooks endaga kaasa tõesti lisaväärtust, et see ümberprogrammeerimine äh, oleks äh, tähtsam ja kaaluks üles sellega kaasnevad administratiivkulud Euroopa Komisjon soovib, et ähm, programme muudetaks võimalikult vähe me viiksime selle arvu miinimumini. loomulikult liikmesriigiti on olukord erinev, osades liikmesriikides on ainult kolm-neli programmi käimas, mõnel teisel liikmesriigil palju rohkem. igal juhul Euroopa Komisjon toonitab, et me soovime seda kõike hoida nii lihtsana kui võimalik liikmesriigiti on erinevused väga suured ja seetõttu ei saa ka suunised käsitleda kõiki pisiasju. osad teist ütlesid, et need suunised on väga üldised ja ei ole võimalik täpselt aru saada, kuidas äh, komisjon äh, võtab oma otsuseid vastu programmide osas, aga tahan siinkohal meelde tuletada, et äh, seadusandja otsustas selles küsimuses komisjonile anda teatud pädevused ja teiseks arvestades seda, kuivõrd erinevad on liikmesriigid, siis suunised ei saa kõiki spetsiifilisi küsimusi käsitleda ja me ei saa siin ühe mõõdupuuga igal pool mõõta. mis äh, puudutab nüüd äh, ülevaatamist ja muudatusettepanekuid, äh, siis kordan üle, et kui on riigipõhine soovitus ja nõukogu soovitus, siis äh, komisjon saadab oma taotluse mitte hiljem kui äh, neli kuud äh, pärast selle riigipõhise soovituse või muu vastuvõtmist ja siis me täpsustame, millised muudatusettepanekud peaks liikmesriik minimaalselt sisse viima, milliseid finantsküsimusi tuleks muuta ja siis komisjon äh, samuti täpsustab, äh, milliseid valdkondi tuleks tugevdada, sellepärast et äh, riigi spetsiifilised soovitused äh, on siin ka piiratud mahuga ja siis komisjon täpsustab, milliseid programme oleks võimalik vähendada, et tugevdada mõningaid teisi valdkondi, nii et äh, siin on tegemist ähm, lähimuspõhimõtte rakendamisega ka, et komisjon ei peaks iga viimast kui äh, üksikasja algusest peale mõjutama, aga kui komisjon leiab, et teatud äh, valdkonnad on kriitilised, siis äh, ta toob ka välja selle, et nende rahastamist ei peaks äh, vähendama. suunised äh, räägivad äh, siin mitmetest äh, elementidest, äh, tegevustest, äh, mida komisjon on, komisjon eeldab, et liikmesriigid võtavad oma ettepanekusse sisse. ja lähtuvalt liikmesriigi vastuselt, vastusest hindab Euroopa Komisjon, kas kõikidele elementidele on piisavalt tähelepanu pööratud. edasi, suunised puudutavad ka neid äh, tingimusi, mis võivad endaga kaasa tuua maksete peatamise. ühesõnaga, kui komisjon leiab, et ähm, on vaja, siis peatatakse maksed komisjon äh, hindab, kas äh, tegevus on ähm, aset leidnud ähm, toetatavas valdkonnas või mitte ja kui tegevust ei ole, siis on võimalik maksed peatada. komisjonil on õigus äh, otsustada, kas äh, peatada maksed või mitte. ja lõpetuseks suunised äh, käsitlevad ka seda, millal programmi tegevus peatada arvestatakse kolme põhimõtet. kõigepealt äh, peatamine peab olema proportsionaalne ja tõhus, see tähendab äh, seda, et äh, pannakse paika miinimumtase ja samuti peavad liikmesriigid saama võrdse kohtlemise osaliseks ja kindlasti on oluline, et arvestatakse igasuguse peatamise mõju äh, liikmesriikidele. tuleb arvestada leevendavaid faktoreid, eriti näiteks äh, vaesuse määr, tööpuuduse määr ja see, kas äh, liikmesriik on majanduslanguses või mitte. Euroopa Parlamenti siin suunistes ei mainita kuna teatises ei olnud äh, seda küsimust sees, teatis äh, tõi täpselt välja mil, selle, millistele teemadele komisjon peaks suunistes tähelepanu pöörama, aga kahtlemata Euroopa Komisjon lähtub äh, lõikest viisteist, parlamenti informeeritakse selle artikli rakendamisest ja me informeerime parlamenti otsekohe kui äh, teatud äh, olukord äh, nõuab maksete peatamist ja me oleme avatud strukturaalseks dialoogiks parlamendiga nendes küsimustes. lõpetuseks tahaksin siin käsitleda spetsiifiliselt mõningaid kommentaare, mida kolleegid tegid kõigepealt, mis puudutab äh, administratiivkoormust, siis äh, igasugune ümberprogrammeerimine või uuesti programmeerimine loomulikult võib endaga kaasa tuua administratiivkoormuse nii äh, liikmesriigile kui ka komisjonile ja seetõttu me toonitame, et ümberprogrammeerimist me toetame siis, kui see toob endaga kaasa suurema lisaväärtuse võrreldes status quo'ga edasi. ma usun, et enamikele küsimustele ma juba vastasin. nüüd, mis puudutab äh, peatamist ja mõju valitsuse erinevatele tasemetele. peatamine ei leia aset äh, majandusprobleemide ulatuse tõttu, vaid selle tõttu, et liikmesriik ei ole tegutsenud äh, tõhusalt. nii et äh, see ei puuduta jah neid liikmesriike, kellel on majandusraskused, vaid, äh, vaid see puudutab eelkõige neid liikmesriike, kes ei ole aktiivselt tegevad siis teatud valdkonnas. me tahame reageerida kiiresti ja me ei soovi kattumist Euroopa poolaastaga, kui esitatakse taotlusi. ja kindlasti peaks olema tegevused lõpule viidud äh, ühe tea-, taotlus siis äh, voru ajal, enne kui tulevad uued riikidesed soovitused. suur tänu selle detailse selgituse eest kas äh, veel keegi soovib sõna komisjoni nimel, palun proua. suur tänu, juhataja, suur tänu kõikidele sõnavõtjatele, nagu kolleeg äh, Regio peadirektoratist ütles, siis äh, me ei soovi siin selle mehhanismi teise osas detailidesse minna, me käsitlesime siin esimest osa, mis puudutas ka äh, ümberprogrammeerimist ja mis puudutab nüüd äh, makromajanduslikku tingimuslikkust, siis mitte artikkel kakskümmend kolm ei äh, ole piirkondadele kahjulik. vabandust, tõlgid ei saa hästi tõlkida, Kaja on, mikrofoniga on probleemid artikkel kakskümmend kolm võtab äh, arvesse äh, neid muresid, mida Euroopa Parlament on väljendanud läbirääkimiste ajal, arvestab äh, seda, et on pandud mitmed tagatised juurde makromajanduslikule tingimuslikkusele, mis puudutab nüüd kaasrahastamist stabiilsus- ja kasvupakti raames, siis Euroopa Komisjon kasutab täielikult ära paindlikkust, mida võimaldab äh, see pakt, et edendada avaliku sektori äh, investeeringuid ja seda loomulikult äh, mõistlikul viisil ja seetõttu oleme jaanuaris tulnud välja teatisega, mis paneb paika komisjoni lähenemise selles valdkonnas ehk siis äh, kuidas stimuleerida majanduskasvu fiskaalselt vastutustundlikult. me arutame seda komisjoni erinevates töörühmades ja see peaks hakkama toimima kiiresti. ja loomulikult äh, kõik vajalik info on ka mainitud teatises kirjas. Just... suur tänu! tahaksin omalt poolt vastata, et meie komisjoni jaoks on see raport äh, väga oluline, kuna siin on tegemist äh, eelmise koosseisu ajal algatatud tööde jätkamisega. me tahame näidata, et parlamendi roll on oluline kogu rakendusprotsessis ja me kindlasti tugevalt äh, kontrollime süsteemi mis tagab liikmesriikidele ja piirkondadele võrdsed võimalused äh, rakendada oma eesmärke ühtekuuluvuspoliitika raames ja lõpetuseks saab sõna härra äh, Blanco Lopes, palun. suur tänu teile kõikidele sõnavõttude eest, kommentaaride eest. üsna pea me jätkame arutelusid seoses artikliga kakskümmend kolm, siin on ju juttu suunistest, me räägime siin sellest, kuidas seda artiklit äh, mõistlikult, tasakaalukalt ja kindlalt rakendada, tuleb äh, vaadata ka seda, kuidas Euroopa poolaasta ja regikomisjon siin saavad oma mõju avaldada ja makromajandusliku tingimuslikkuse osas on ka meil parlamendil oma panus anda. nii et äh, tänan kõiki, kes sõna võtsid, aga lisan omalt poolt äh, juurde ka veel ühe kommentaari, millele ma ka sissejuhatavas sõnavõtus viitasin. viimane sõnavõtt äh, pani mind natukene muretsema. loomulikult on olukord selline, et äh, makromajandusliku tingimusliku äh, see kasutamine on oluline, on oluline, et äh, peetakse kinni sellest, mida keskvalitsus on lubanud, et ei kannataks äh, piirkondlikud ja kohalikud omavalitsused kui äh, keskvalitsus ei pea kinni oma lubadustest, siis see on neile tõesti väga kahjulik. nii et äh, me peame vaatama, kuidas oleks võimalik äh, sellist kahju vältida. üks sõnavõtja ütles et see kõik muudaks majandusolukorra veelgi halvemaks ja majandusolukord on meil ju niikuinii üsna kehv. nii et äh, mina koostan tasakaalus äh, raporti, kus ei seata küsimärgi alla neid artikleid, äh, mis seadusandluses juba kirjas on, aga meie sooviks on leida mehhanismid, mille abil saab parlament nõuda tingimuslikkuse põhimõtte korralikku rakendamist ja see rakendamine peab olema õiglane ja tasakaalus. teiste komisjoni liikmete ja variraportööride sõnavõtud äh, näitasid, et äh, põhimõtteliselt soovitakse sel olulisel teemal kokkuleppele jõuda ja ma tahaksin, et see kompromissivaim kindlasti säiliks, nii et äh, me saaksime ka tööd raportiga edukalt lõpule viia. enne kui ma saadan raporti variraportööridele laiali, saate te selle mitteametlikult nii-öelda kätte, et ka oma panuse anda, suur tänu! suur tänu! selle väga viljaka arutelu eest. oleme lõpule jõudnud oma hommikuse koosoleku päevakorraga, suur tänu kõigile ja me jätkame nüüd koordinaatorite koosolekuga. palun koordinaatoritel jääda saali, siin on tege-, tegemist koordinaatorite kinnise koosolekuga, teistega kohtume kell viisteist null null pärastlõunal.